üheksandal märtsil kaks tuhat kuusteist ja ka jätkanud inglise keeles. järgmiseks punktiks päevakorras on proua Hübneri raport paremat õigusloomet käsitlev institutsioonide vaheline kokkulepe. ning esimeseks äh, annan sõna proua Hübnerile kui raportöörile. palun, teil on sõna. Thank you, uh, president suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma tahaksin kõigepealt alustuseks öelda, et vastavalt äh, kodukorra artiklile sada nelikümmend äh, võib Euroopa Parlamendi president alla kirjutada institutsioonide vahelisele kokkuleppele pärast konsulteerides parlamendi vastutava komisjoniga, põhiseaduskomisjoniga ja pärast parlamendipoolset heakskiitu ja mul on täna väga hea meel esitada parlamendile heakskiitmiseks ähm, uus institutsioonide vaheline kokkulepe. praegune institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome kontekstis on pärit aastat kaks tuhat kolm, see sõlmiti enne kahe tuhande neljanda aasta laienemist ja enne Lissaboni leppe jõustumist parlament on korduvalt kahe tuhande kolmanda aasta lepet kutsunud üles äh, uuesti ümber äh, vaatama, äh, selleks et võtta arvesse Lissaboni leppe poolt loodud uut õigusraamistikku, selleks et konsolideerida paremaid praktikaid ja selleks, et panna see kokkulepe vastavusse ähm, parema õigusloome kaasaegse mõtteviisiga ja seetõttu jaanuaris kaks tuhat viisteist võtsime me arvesse seda, et äh, uus Junckeri komisjon oli valmis läbi rääkima uut institutsioonide vahelist kokkulepet kolme institutsiooni vahel, Euroopa Liidu Nõukogu, parlament ja komisjon. Äh, põhiseaduskomisjon äh, panustas omalt poolt ka Euroopa Parlamendi positsiooni läbirääkimistesse, mis puudutas kahe tuhande kolmanda aasta leppe läbirääkimisi aprillis kaks tuhat viisteist ja siis äh, Äh, anti härra Guy äh, Verhofstadile mandaat olla Euroopa Parlamendi pealäbirääkija äh, ja õigusasjade ja põhiseadusasjade komisjon olid vastutavad komisjonid ning detsembris ähm, esimeste konverents äh, toetas uut kokkulepet ning äh, selle kokkuleppe alane resolutsioon võeti põhiseaduskomisjonis vastu ja seda hääletatakse nüüd homme ja see sisaldab äh, seda, et hinnatakse seda, mis läbirääkimistel saavutati Eh, nüüd on üleskutse vaadata, milline uus, millised on uue leppe eh, mõjud raamleppele, kui me mõtleme lihtsustamispõhimõtte rakendamisele. lisaks sellele oleme tõstatanud erinevad küsimused, eh, mida tuleb veel analüüsida tehniliselt või poliitiliselt ja siin on ära toodud ka AFCO mandaat vaadata seda, mil määral kodukorra tõlgendus ülevaatamine on vajalik uue institutsioonide vahelise kokkuleppe ellurakendamiseks ja ma tahaksin tuua välja mõned aspektid, mis on Euroopa Parlamendi jaoks väga olulised, kui me räägime sellest uuest kokkuleppest. see on äh, iga-aastane ja mitmeaastane planeerimine, äh, see, kuidas komisjon annab äh, hilisemat tagasisidet Euroopa Parlamendi poolsetele algatustele äh,, lisaks sellele seadusloome algatuste tagasivõtmise küsimus, parem õigusloome Eh, instrumendid, eh, läbipaistev otsustuslangetusprotsess, eh, mõju-uuringute küsimus, me jõudsime kokkuleppele, et mõju-uuringud peaksid olema kõikehõlmavad ja tasakaalustatud ja peavad võtma arvesse ka mitte seadusloomega ehm, kaasnevaid kulusid. ja nüüd uus õiguskontrolli komise, komitee on ka meie arvates väga oluline. mõju-uuringud ei tohiks asa, asendada aga poliitilisi otsuseid, see on ka väga oluline küsimus lisaks see gold plating'u äh, küsimus äh, see on ka väga oluline selles kontekstis, et tuleb vältida liigset reguleerimist ja liigset halduskoormust ja bürokraatiat kodanike jaoks ja eriti just väikese keskmise suurusega ettevõtetega, e-, ettevõtete jaoks. kui me räägime äh, delegeeritud õigusaktidest ja regulatiivaktidest, siis me, rakendusaktidest, vabandust, siis me oleme edasi liikunud ja meil on vaja panna paika sobivad kriteeriumid nendele õigusaktidele ja teha seda Lissaboni leppe kontekstis. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et olles läbi vaadanud uue institutsioonide vahelise kokkuleppe sisu, AFCO komisjon on välja toonud mitmeid küsimusi, mis vajavad veel edasist kontrolli. Need teemad ja küsimused kuuluvad edasise analüüsi alla, mille kohta koostatakse, äh, on koostatud äh, ühisraport, äh, kuhu on kaasatud õigusasjade komisjon ja põhiseaduskomisjon. me leiame, et uus institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome tagamiseks on hea äh, instrument selleks, et tagada läbipaistvam äh, suhe institutsioonide vahel eesmärgiga tagada parem õigusloome Euroopa Liidu kodanike hüvanguks, aitäh! ja nüüd on mul hea meel anda sõnajärg minister Hennis Plaschertile, kes oli meie kolleeg mõned aastad tagasi minister Hennis Plaschert, palun, teil on sõna suur tänu, mul on tõesti hea meel siin kojas jälle olla. härra asepresident, lugupeetud saadikud, see teema, mida me arutame, on midagi, kus me institutsioonidena oleme kokku tulnud ja näidanud, et tahame tugevdada oma koostööd ja mul on hea meel äh, rääkida sellest tähtsast sammust meie institutsioonide vahelistes suhetes see uus kokkulepe tähendab seda, et meil on nüüd reeglistik, mis on loodud üheskoos, mis peab tagama parema õigusloome meie kodanikele ja äriühingutele ma ei hakka kokkuleppe sisu üle kordama, küll aga toon välja mõned aspektid, mis seda kinnitavad. meil saab olema ühine arutelu meie õiguslike prioriteetide üle ja me valime neid prioriteete eh, kolmekesi üheskoos ja see on väga tähtis ja see on eriti oluline ajal, mil Euroopa Liitu peetakse killustatuks, on vaja näidata ühtsust, anda signaal meie ühisest eesmärgist ja näha asju laiemalt nüüd, mis puudutab mõjude hinnangut, me leppisime kokku, et Euroopa Liidu õigusloome peab tuginema teadlikult langetatud otsustele ja on vaja tagada, et õigusloomeprotsess ei oleks tehnokraatlik, vaid oleks poliitiline ja meie ka seadusandjatena kanname vastutust ja meil on ülesanne tagada meie kodanikele, et kui me otsuseid langetame, siis meil on selleks olemas kogu vajalik informatsioon ning me arvestame selle infoga ja selles mõttes on suurt rõhku täiesti õigustatult pandud sellele, et eriti äh, pidada silmas VKE-sid, kuna nemad on majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks Euroopas jah, me oleme võtnud kohustuse ülereguleerimist vältida, halduskoormust vähendada ja Refit programm komisjonilt on ühe, on seotud selle kokkuleppega. jah, aga see ei, ei tähenda, et normid äh, alaneksid, vaid me mõtleme äh, kaks korda põhjalikult läbi, enne kui me äh, pakume välja uusi seadusi ja reguleerime nüüd iga-aastane koormuse analüüs, see tuli ettepanekuna teilt ja aitab meil koondada oma tähelepanu ja see on ühiseks platvormiks meie aruteludes, kuidas paremini tagada seda, et meil on tõesti õigusaktid, mis sobivad meie eesmärkide täitmiseks, aga liiga suur koorem ei lähe sellega meie kodanikele, meie administratsioonidele ja meie äriühingutele. me oleme võtnud kohustuse ka läbipaistvust suurendada et kodanikud paremini mõistaksid ja äh, me teeme ülevaateid äh, regulaarselt selle kohta, äh, millised menetlused meil käsil on. see võib olla küll ühelt poolt tehniline, aga samas on väga tähtis, et inimesed mõistaksid, kuidas me töötame, selline suhtlemine peab olema meie poolt aktiivne. ja parlament, nõukogu on, komisjon on kokku leppinud terves reas küsimustes, kus me tahame koostööd suurendada, me tahame olla paremad ja tagada eh, tõhusa menetluse kaitstes eh, ka kvaliteet lahti ja pidades silmas institutsioonide prerogatiive. Te, tahame teha tihedamat koostööd päris algusfaasis, et paremini mõista üksteise seisukohti ja see aitab kaasa läbirääkimiste edenemisele ja selles kontekstis ma tahan tõesti kiita konstruktiivse lähenemisviisi eest nii parlamenti kui ka komisjoni ja mm, see, mis on otsustatud, tõesti äh, Eh, loob suurema kindlustunde liikmesriikidel ka delegeeritud aktide osas. ma arvan, et see kokkulepe tagab meil tõesti raamistiku ja õhkkonna läbirääkimisteks, mis on suunatud konstruktiivsete lahenduste leidmisele meie ühistele probleemidele. jah, me kõik teame, et kokkulepe on kompromissi tulemus ja mitte kõik küsimused eh, ei ole lahendatud nii, et kõik absoluutselt rahul oleksid. jah, mõned eh, olid delikaatsed küsimused ja tähtis oli tagada tasakaal institutsioonide vahel, aga ma arvan, et see kokkulepe on õiglane ja nõukogu on tervitanud seda ja viieteistkümnendal märtsil üldasjade nõukogu ametlikult ka kiidab heaks selle kokkuleppe ja pärast seda on vaja hakata kiiresti seda rakendama, on vaja tempost kinni pidada, et kõik need kenad sõnad ka praktikasse rakenduksid ja e, sellest tõuseks tulu meie kodanikele ja äriühingutele ja eesistuja on mõelnud ka rakendamise peale ja jätkutegevuse peale juba järgmisel nädalal. me hakkame arutama, kuidas nõukogu korraldab oma töö nüüd seoses komisjoni iga-aastase tööprogrammiga ning me tahame kolmepoolseid läbirääkimistele teed sillutada prioriteetide üle. juba on nõukogus arutelud alanud rakendamise üle, aga eesistuja kavandab vaadata ennekõike seda, kuidas nõukogu tegeleb mõjude hinnangutega ja kuidas tõesti edasi liikuda selle parema õigusloome paketiga, mis komisjonilt on tulnud ja eesistuja ka paneb läbipaistvuse päevakorda ja lõpetuseks ma tahan rõhutada, et eesistuja ja nõukogu loomulikult jätkavad tööd ja seda tihedas koostöös nii parlamendi kui ka Euroopa Komisjoniga, tagamaks tõhusa rakenduse selle tähtsa kokkuleppe puhul. ma tänan ja nüüd ma annan sõna volinik Timmermansile. suur tänu. kui me kokkuleppele jõudsime detsembrikuus, siis ma olin sellisel kahesugusel seisukohal, jah, ma olin rõõmus selle üle, et meil on nüüd kokkulepe, vist meid mitu sammu edasi, aga mina tahtnuks auahnemat kokkulepet näha ja seda mitmetes valdkondades aga jah, realism jäi võidule ja äh, ei oldud nõus kaugemale minema ja tõesti, tulemuseks on kokkulepe, mis on tunduvalt parem kui see, mis varem oli. Äh, nii et minu jaoks on klaas pooltäis siiski selle kokkuleppe puhul. aga miks see on nii tähtis, meil oli vaja vaadata kogu poliitikatsüklit, oli vaja läbi vaadata, mida me teeme, eh, kui kolm institutsiooni menetlevad. ja kõik institutsioonid olid ra-, ei olnud rahul staatus quo'ga ja taheti olukorda pisut parandada. ma lihtsalt kordan üle, et meie seisukohad olid üsna erinevad ja keegi ei saanud sajaprotsendiliselt soovitut, aga rõhutaksin mõningaid tulemusi, mis minu arvates on olulised ja tähendusrikkad. rakendusaktid ja delegeeritud aktid. Eh, nüüd eh, see, mis on välja pakutud, soodustab kaasseadusloomjate läbirääkimisi ja viib meid eh, edasi sellest plokk, platiseisust, mis mitme teemaga on. ja komisjon tagab suurema läbipaistvuse, sidusrühmad näevad delegeeritud ja rakendusaktide tekste tulevikus veel enne, kui need vastu võetakse. nüüd iga-aastane planeerimine ja mitmeaastane planeerimine, institutsioonide vaheline kokkulepe näeb ette sügavama koostöö institutsioonide vahel, seab prioriteedid äh, aasta peale ja mitmeaastaseks planeerimiseks ja ka seab prioriteetsed teemad õigusloomeks. nüüd REFit programm, iga uus akt eh, ka sätestab, kuidas selle täitmist tulevikus seiratakse, et me saame kontrollida. nüüd komisjoni regulatiivse eh, Refit programm peab vähendama ka eh, regulatiivset koormat, aga kuidagi ei tohi ohvriks tuua meie keskkonnaalased või sotsiaalseid eesmärke, see oli üks hirme, et äh, bürokraatia väheneb, aga sellega ka normid alanevad. ei, sugugi mitte, on võimalik äh, bürokraatiat vähendada norme alandamata, vaid isegi suurendades ja ühised IT-platvormid delegeeritud aktidele ja võib-olla hiljem ka kaasotsustusmenetluse tarvis. see avab otsuste langetamise ka üldsusele analüüsimiseks ja parlament ja komisjon e, raamotsus, raamistik e, jätkuvalt kohaldub, raamkokkulepe on midagi, millest me jätkuvalt kinni peame. jah kõik minu auahned soovid ei saanud sellega täidetud, aga see kokkulepe on tasakaalus institutsioonide vahel ja ma usun, et parlament ka leiab, et see on hea nii kodanikele kui ka ettevõtjatele ja ma tahan tänada proua Hübnerit, see on tugev poliitiline sõnum kolme institutsiooni poolt, et paremat õigusloomet võetakse tõsiselt ja peetakse silmas ka väikeste äriühingute huve ja äh, tavaliste inimeste, tavaliste meeste ja naiste huve ja ülereguleerimist ei tohi olla. jah, me äh, leiame, et parem õigusloome aitab meil kõige tõhusamalt meie eesmärke ühiskonnas saavutada ja kui parlament uue kokkuleppe heaks kiidab, siis komisjon on valmis kohe tööle asuma ja parlament ja nõukogu samuti eesmärgiga kiiresti kõik otsustatu ellu rakendada ja et ka meie kodanikud ja ettevõtjad juba konkreetseid tulemusi kiiresti näeksid. komisjongi täidab omad kohustused, seda vastavuses Lissaboni lepingus antud volitustega ja me töötame käsikäes, et välja töötada uus register delegeeritud aktidele. see on midagi, mida parlament soovib. tänan. Dios eh, yo quería en primer lugar felicitar al señor timmermans ma tahaksin kõigepealt äh, tänada volinik Timmermansi selle olulise algatuse eest ja tahaksin tänada ka kolleeg Hübnerit selle raporti eest, raske oli seda läbi suruda, raske oli algselt konsensust, konsensust saavutada, ka kolleeg Piiperit tahaksin tänada äh, tema tänas, tagas selle, et ka VKE-d oleksid selles institutsioonide vahelises kokkuleppes äh, äh, väärikal kohal. kuid äh, just VKE-de koha pealt oleks saanud seda sõnastust ehk veelgi parandada mõjuhinnangud äh, on võtmetähtsusega selleks, et äh, kvaliteetne õigusloome saaks äh, sündida. me peame ähm, õigusloomega välja tulema ainult seal, kus see on vajalik ja räägiti ka siin delegeeritud aktidest. väga paljudel läbirääkimistel viimase kümne aasta jooksul ähm, oleme me põrkunud selle küsimuse vastu, läbirääkimised on äh, vajalikud selleks, äh, et vältida ebavajalikke seadusi ja suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimal-, võimekust. aitäh. kolleeg Corbett, ähm, tahaksin äh, välja tuua sotsiaaldemokraatide seisukoha selles küsimuses me oleme muidugi selle poolt, et oleks parem süsteem, et seadusloojad teavad, milline on seaduse potentsiaalne mõju, selle potentsiaalne maksumus, see on keskse tähtsusega. kuid me oleme alati öelnud, et see peaks olema kõikehõlmav hinnang. me ei räägi siin ainult kulude kärpimisest VKE-de jaoks, kuigi ka see on muidugi väga oluline. see puudutab äh, ka teistsuguseid äh, kulutusi ja koormat. Äh, me peame arvesse võtma ka õigusloomest loobumise kulu, milline on see rahva tervise jaoks kulu keskkonnale, keskkonnale Äh, keskkonnale, konkurentsile, et kõike seda me peame arvesse võtma. mõjuhinnang peaks olema kõikehõlmav kulude ja tulude analüüs. samuti me peame arvesse võtma seda, et me räägime õigusloomest Euroopa tasandil. kui äh, meil õnnestub luua ühtseid reegleid ühisturu jaoks, siis me asendame kakskümmend kaheksa komplekti vastukäivaid reegleid uutega. me lihtsustame reegleid, me vähendame bürokraatiat, see peab kõik olema meie eesmärgiks ja meie kolmas äh, mure on see, et mõjuhinnangud peaksid kindlasti olema nõuandva jõuga, neil ei tohiks olla vetojõudu. meil rahvaesindajatena peab siin olema viimane sõna öelda kui äh, oleks mõjuhinnang öelnud äh, veel kolmkümmend aastat tagasi, et võrdne tasu võrdse töö eest, oi, see maksab nii palju, riigikassast nii palju raha läheb selle peale, kui me naistele ja meestele võrdselt palka ma-, ma-, maksame, siis äh, poleks keegi mingisuguste seadustega välja tulnud. me toetame kõike seda, mis on selles ettepanekus programmide osas ja ka selle programmi ellurakendamise osas, suur tänu. proua McIntyre, palun. Uh, aitäh, proua asepresident. ma tervitan seda kokkulepet kui sammu õiges suunas, kuid nagu volinik ka mina oleksin soovinud, et see oleks olnud ambitsioonikam. reformid Euroopa Liidus peavad toimuma pidevalt, nad ei või lõppeda selle kokkuleppega administratiivkoormuse vähendamine, bürokraatia vähendamine, eriti VKE-dele, on keskse tähtsusega meie konkurentsivõime seisukohalt. minu fraktsioon tõi välja kolm prioriteeti selle kokkuleppe jaoks, VKE-de konkurentsivõime, teiseks koormuse vähendamine ja kolmandaks ähm, regulatiivanalüüsi ameti sõltumatus meie näeme seda kui tervitatavat esimest sammu iseseisvuse saavutamiseks ja kahe esimese eesmärgi osas mul on hea meel, et veebruarikuused ülem, kuised ülemkogu nõukogud on arvesse võetud, eriti just koormuse vähendamise osas. see oli väga oluline osa ka minu peaministri läbirääkimistest määruste lihtsustamine ning bürokraatlike eesmärkide lihtsustamine on äh, oluline, et äh, asjad läheksid paremuse suunas äh, mitte ainult Euroopa Liidus, mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid kogu Euroopa Liidus. kindlasti peaksid olema meil paremad reeglid ette nähtud lihtsustamise osas ja oleks hea läbi viia ka iga-aastane koormuse analüüs selleks, et vältida ülereguleerimist ja vaadata, kuidas õigusloome ähm, praegu toimib. mina leian, et äh, Ühendkuningriigil oleks parem olla reformeeritud äh, Euroopa Liidus ja mulle tundub, et see kokkulepe on samm õiges reformi äh, suunas, aitäh. nüüd kolleeg Pagasaur Tunduda. aitäh, proua Hüübner. AFCO komisjoni juhina on väga hästi välja toonud selle raporti eesmärgi, mille osas me ka homme hääletame. meie soovime, et seda institutsioonide vahelist kokkulepet hakatakse koheselt rakendama. õigusloome on keerukas teema, kui räägime viiesajast 500 miljonist inimesest kahekümne kaheksas erinevas äh, riigis, räägime siin äh, subsidiaarsusest, proportsionaalsusest ja äh, samuti ei peaks see õigusloome olema midagi sellist, mis oleks täiesti mõistetamatu. peaksid olema selged standardid koostöö kulgemiseks koos seadusandjate vahel. peaksime vaatama milline oleks ähm, õigusloomega mittetegelemise kulu. nii et äh, kindlasti ei ole lihtne selle kaasõigusloomega tegeleda, kui on äh, reeglid väga keerulised. paljude kodanike jaoks on äh, kogu see Euroopa Liit nagu mingi kauge galaktika me peame siin püüdma võita kodanike usalduse tagasi ja peame kõrvaldama teatud tõkked. mulle tundub, et meil on õnnestunud läbi rääkida tõepoolest parema õigusloome teemale ja nende paremate saavutuste huvides on kindlasti vaja läbi viia mõjuhinnanguid, saavutada suuremat läbipaistvust, administratiivkoormust vähendada see aitaks ka paindlikkust suurendada ning võidelda liigsete mm, seadusaktide vastu, meil on vaja lihtsalt mm, hea tasemega õigusakte. me ei tohiks alluda populismi ja, ja mm, marurahvusluse survele, mulle tundub, et siin on saavutatud väga hea tasakaal ja see on üks parimaid raamistikke, mis Euroopa Liidul selles vallas üldse võiks olla, toetame seda väga. kolleeg äh, Krisogonos, palun. aitäh, proua asepresident, täna me arutame kokkulepet äh, komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. püüame õigusloomet äh, parandada et oleks parem koostöö institutsioonide vahel, paremini kasutatakse aega ja raha. pärast pikki läbirääkimisi oleme lõpuks jõudnud äh, kokkuleppeni, mil, millel on positiivne sisu. tähelepanu keskmes on äh, meil siin majanduslikud, äh, mitte sotsiaalsed kaalutlused ametiühingud on jäetud praegu kõrvale ja on endiselt terve rida küsimärke selle kohta, kas äh, Euroopa Parlamendi äh, nõu, nõuandvat rolli või üldse rolli on äh, tugevdatud või mitte. väga suuri probleeme on institutsioonide tulevikuga seonduvalt. me peaksime muutma oma mõtteviisi, mitte esindama vähemuse huvisid ja peaksime seisma enamuse huvide eest, vaatama, mida kodanikud ütlevad läbi nende institutsioonide, mida otseselt valitakse. kodanike aktiivne osalus peaks olema prioriteediks Euroopa Liidule, selleks et demokraatiat tugevdada, isegi bürokraatia kulul. kolleeg Durand aitäh, proua asepresident. selleks, et paremini õigusloomega tegeleda, härra Timmermans, kes võiks öelda, et tahetakse kuidagi halvemini õigusloomega tegeleda? me räägime siin siiski ideoloogilistest küsimustest me räägime siiski, peaksime rääkima vähemast õigusloomest, mitte paremast õigusloomest, seda korratakse juba väga kaua aega, eriti just paremal pool siin kojas. räägitakse administratiivkoormusest, kuid Euroopa koormus ei ole mitte administratiivkoormus, vaid see on demokraatia koormus, see on see tööpuuduse koormus need ähm, pagulased, keda ma ei, me ei suuda vaar-, väärikalt vastu võtta, seal nendel ei ole midagi pistmist äh, administratiiv- või halduskoormusega. selle tahte tag-, taga nagu me kuidagi vabastaksime turud, äh, püüame turgusid äh, paindlikumaks muutuda, peaksime me tegelikult esitama küsimuse, millist Euroopat me tahame. me, mina sa, seisan Euroopa eest, kui, mis kaitseb õhu, vee, vee kvaliteeti, mitte bürokraatia Euroopa huvide eest. Kafka juba nägi seda ette, seda, mis saab sellise õigusloome tulemuseks olla, aitäh. kolleeg Adinolfi, palun. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid see kokkulepe, äh, millele me oma heakskiitu hakkame andma, on äh, kompromisside tulemus äh, ja meie oleme ju otseselt valitud institutsioon ja see menetlus, mida on järgitud selle kompromissi saavutamiseks, ei ole olnud just väga hea. suurem läbipaistvus triloogide küsimuses äh, Äh, peab olema tagatud, sellest ei piisa, et inimesed tagantjärgi saavad teada, mis äh, aset leiab, inimesed peavad kohe algusest peale teadma, kes mida kelle nimel läbi räägib. kodanikud peavad olema osa äh, protsessist, nad tuleb elektroonselt kaasata. läbipaistvus, mm, delegeeritud õigusaktide, rakendusaktide avalikustamine on oluline, liiga palju on praegu salastatud lobitegevust, nagu näiteks Volkswageni küsimuseski ja me peame ootama aastani kaks tuhat seitseteist, kui me siiski seda infot saame. meil oleks pidanud olema kohustuslik register ja seda tahavad meie kodanikud ju näha. mikrofon palun, kõnelejale mikrofoni. Ah, mikrofon. see on. kolleeg Montel äh, siin ettepanekus ei ole mitte midagi konkreetset, räägitakse ühtedest ja samadest sõnadest, mis on justkui reastatud nõiaringis ja välja ei jõuta mitte kuskile. kui ma näen seda ähm, läbipaistvuse puudumist, mis äh, leiab aset näiteks kaubanduskokkulepete sõlmimisel, siis äh, näen, et äh, seda püütakse õigustada ka siin ettepanekus ma tean, et Euroopa õigusloome eesmärgiks ei ole mitte rahva teenimine, vaid ultraliberaalsete dogmade väljendamine ning äh, suurte rahvusvaheliste kontsernide huvides tegutsemine. kõige õigem oleks mitte üldse õigusloomega Euroopa Liidus tegeleda, iga riik peaks äh, võtma tagasi enda õiguse enda seadusi koostada, iga liikmesriigi seadus äh, sõltub ainult nendest endist, see on üks demokraatia põhimõtetest. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Šeflin. aitäh, lugupeetud president, austatud äh, asepresident, lugupeetud minister. see kokkulepe on esimene äh, selle sarnane aastast kaks tuhat kolm ja üldiselt peaks seadusloome väljendama poliitilist tahet reguleerida teatud äh, valdkondi ja teha seda võimalikult tõhusalt kuid seadusandlus ei eh, kerki esile juhuslikult. Eh, seda tuleb võimalikult mõtestatult formuleerida, see on see poliitika kujundamisprotsess. seadusandlus ja ma arvan, et siiani on arutelust see selgelt välja tulnud, peab olema selline, et selle eesmärgiks ei tohiks olla liigne reguleerimine või liiga vähene reguleerimine ja äh, kui seadusandlust äh, tehakse, tuleb kõiki sidusrühmi võimalikult palju äh, kaasata ja mitte ainult neid, kes kõige rohkem lobitööd suudavad teha. mõned sidusrühmad on väiksemad, kuid ka nende huvisid tuleb arvesse võtta, näiteks VKE-d on siinkohal oluline välja tõsta, välja tuua. parem õigusloome tähendab poliitika kujundamist, mis siis tipneb tulemiga Äh, delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid on siin väga olulised. Äh, selline poliitika ja äh, õiguse kokkusaamispunkt on alati väga oluline ja ideaalses maailmas parem seadusandlus peaks tooma kasu kõikidele Euroopa kodanikele ja Euroopa kodakondsusele kui sellisele tervikuna. suur aitäh ja proua Bresso järgmiseks suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud president. selle institutsioonide vahelise kokkuleppe allakirjutamine on minu arvates Euroopa Liidu jaoks väga heaks uudiseks. me oleme praegu kriisis, meil on institutsioonide vahel pädevuste konfliktid ja näib, et see otsus äh, Äh, on äh, asi, mida on väga keeruline saavutada, aga ma tahaksin tänada äh, Richard Corbettit ja teisi läbirääkijaid, keda oli kokku kolm, selle eest, et nad nii palju tööd tegid, et hea tulemus saavutada, ma arvan, et see lõpptulemus on ikkagi hea ja eriti, kui me võrdleme seda esialgse kokkuleppega aastast kaks tuhat kolm, sotsiaalpartnerid, VKE-d on panustanud sellesse kokkuleppesse ja nendepoolset panust äh, võetakse nüüd ka seadusloome protsessis järjest rohkem arvesse. sotsiaalsed ja keskkonnamõjud võetakse ka luubi alla selle menetluse kui sellise raames. lisaks on siin ülekutseid, üleskutseid veel kõlanud suuremale läbipaistvusele läbirääkimistes ja iga-aastases programmeerimises parlamendi suuremale kaasatusele. seda on juba pikka aega olnud vaja. tegemist on hea kokkuleppega, see on oluline samm edasi võib-olla mitte just järjest tihedama liidu suunas, kuid vähemalt järjest tihedamat koostööd tegevate institutsioonide suunas. ma ootan põnevusega homsest algavat rakenduslikku äh, faasi. parem õigusloome, see tähendab esmajoones seda, et me peame unustama oma äh, riiklikud äh, huvid ja keskenduma üle-euroopalistele huvidele. suur aitäh, Järv. Šaškovski. suur aitäh, äh, lugupeetud kolleegid mina ei ole nii tugev pooldaja kui siin eelkõnelejad, minu rõõm on siiski mm, teatud mõttes piiratud. mina olen veendunud, et Äh, mõjuhinnang äh, peaks seadusloome igas etapis aset leidma äh, me peame vaatama ka konkurentsi aspekti ja nüüd räägima ka sellest, kas me räägime läbi, vabandust, lähimuspõhimõttest või Euroopa Liidu läbikukkumisest ja sellega kaasnevatest kuludest Äh, siin on äh, olnud üleskutse tsentraliseerimisele ja liigsele reguleerimisele. meie peame keskenduma just lähimuspõhimõttele ka Euroopa Parlamendis äh, Äh, peaks olema lähimuspõhimõte rohkem austatud, mina pooldan ka seda, jah, ma olen siiski rahul selle leppega, aga mitte nii entusiastlik, kui äh, seda on eelkõnelejad olnud. suur aitäh, härra Teliška, palun. lugupeetud äh, president, asepresident, mina olen küll entusiast siin valdkonnas. minu arvates on see üks prioriteetidest parlamendile ja härra Timmermans kahe tuhande neljateistkümnenda aasta novembris me kohtusime selleks, et arvamusi vahetada ja ma mõistan seda, mida te täna siin ütlesite Teil oli suuremaid ambitsioone, jah, minul ka, ma arvan, et paljudel meist olid ambitsioonid suuremad, aga äh, tõsiasi on ka see, et väga paljudel meist olid ka väga väikesed ambitsioonid ja see tähendab seda, et see, mis meil praegu on, on kompromiss. Äh, kompromiss, äh, mida võib vaadelda kui klaasi, mis on pooltäis, ma leian, et tegemist on hea kokkuleppega ja kui me selle nüüd ellu rakendamine, saame me ka klaasi täis täita ja Verhofstadt äh, Äh, tema kohta ma tahaksin öelda ka midagi, äh, nagu ka tema kolleegid, tegi ka tema head, väga, väga head tööd ja ma arvan, et äh, see on kokkulepe, mille me saaksime nüüd ellu rakendada selleks, et klaas täielikult täita. ma toon siin ühe näite ka. ma teen väga lühidalt. igas koormusanalüüs see just on see, mis on meie jaoks võimaluseks kui komisjonil on suutlikkust ja julgust näitamaks seda, kes mida välja pakub, mis igas sektoris aset leivad, leiab ja kuidas liikmesriigid käiduvad äh, Äh, millised on ettepanekute ja ellurakendatud seadusandlike aktide vahelised vahed, äh, mis äh, puudutab liigsete nõude seadmist, siis see on just see võrdlus, mida mina olen näha tahtnud. ma arvan, et see iga-aastane koormusanalüüs on just see instrument, millega me saame oma eesmärgid täita ja suur aitäh ja nüüd on oluline see, kuidas me selle kokkuleppe ellu rakendame. suur aitäh! ja nüüd kolleeg Haudala, palun suur aitäh, lugupeetud president, proua Hübner on oma raportis välja toonud selle, et meil on vaja konkreetsemaid sätteid läbipaistvuse valdkonnas seadusloome menetluse protsessis. ja see puudutab eriti just kolmepoolseid läbirääkimisi, jah, ma olen sellega täiesti nõus, mõne nädala tagasi juurikomisjon, õigusasjade komisjon jõudis just samale järeldusele läbipaistvus on äh, legitiimsuse tagamiseks väga oluline. Äh, see äh, kokkulepe annab meile hea vundamendi paremaks koostööks Euroopa Liidu institutsioonide vahel, aga ma ei usu, et sellest kokkuleppest kui sellisest ainuüksi piisab. me ei tohiks oma tööga nüüd lõpetada, kui me oleme vaid poolele teele jõudnud. ma selgitan. parem õigusloome edasine jätk on parem haldus. minul on val-, olnud võimalus määruse eelnõu välja mm, töötada, mida siin äh, nüüd täiskogul ka äh, tutvustama hakatakse järgmisel kuul, see just puudutab seda valdkonda ja äh, proua minister on ka sellega Äh, kursis. Ähm, haldusmenetlus, äh, kui see on tõhus, saaks äh, vähendada halduskoormust ja saab parandada Euroopa Liidu kuvandit kodanike silmis. ja mina kindlasti pingutan selle nimel, et siin kojas astutaks samme parema seadusloome ja parema halduse valdkonnas. suur aitäh ja kolleeg Aaker järgmiseks. Euroopa Liit kontrollib kalandussektorit, põllumajandussektorit, teil on on ähm, juriidiline ülim, ülemvõim, te tahate politseiväge endale, ähm, te tahate üle-euroopalist armeed, te ei anna alla euro osas, mis on läbi kukkumas, ähm, majandus on kokku kukkumas, aga annan teile omalt poolt tasuta nõu kui te tahate paremat õigusloomet, siis äh, lõpetage. Äh, kõik need pädevused, mida ma siin äh, välja tõin, kuuluvad suveräänsetele rahvusriikidele, need ei kuulu teie kätesse ja mida kiiremini Ühendkuningriik vabaks saab ja kõik need pädevused enda kätte võtab väljaspool Euroopa Liitu olles, seda parem on. aitäh. härra Piiper, palun. Frau Präsidentin, wenn ich einigen Vorrednern suur tänu. jah mina tahaksin selle meenutan teile komisjoni projekti eelnõu, paraku väga palju on sellest kadunud, volinik Pirmans ütles, et pool täis on see klaas, jah, aga meie äh, äh, läbirääkimiste juhti härra Verhofstadti siin täna ei olnud ja see on üsna kõnekas. jah, äh, nüüd on pisut rohkem äh, jäänud manööverdamisruumi mõjude hinnangu kvaliteedi osas ja ma tänan väga härra Verhofstadti ja härra ja proua Hübnerit saavutatu eest, aga komisjon tahtis, et oleks suurem aruandlus, kohustus, kui tegemist on ülepingutamisega, aga miks siis äh, nõukogu seda nõrgendas? komisjon tahtis lihtsalt suuremat vastutust mm, Eh, mõjude hindamise eest, miks seda nõrgendati? komisjon tahtis eh, ka eh, nimekirja tagasivõetavatest õigusaktidest tõtti ja ka parlamendi suurem mõjujõud ja suurem läbipaistvus, see kõik on jäänud olemata. me tahame, et meie kodanikud teaksid, et tõesti, kes millises seadusloome faasis vastutust kannab. nii et mina arvan, et meie kodanikud väärivad rohkem kui see pooltühi klaas, aga me tegutseme edasi. jah, institutsioonide vaheline kokkulepe, mida me homme hääletame, on hea kokkulepe. see on hea alus koostööks Euroopa Liidu institutsioonide vahel, aga see on ka hea uudis meie kodanikele ja miks nii? sest selle kokkuleppega me ütleme, et me võtame kriitikat tõsiselt, me tahame üheskoos parandada oma õigusloomet, me tahame asju muuta, me tahame, et tõesti väheneks bürokraatia aga tahaksin rääkida ka veel ühest aspektist, parem õigusloome, e, see ei ole ainult õigusaktide arv, et kas neid on rohkem või vähem, vaid otsustavaks on siin nende õigusaktide kvaliteet keskkonna kaitsmine, tarbijakaitse, põhiõiguste tugevdamine, see on see, mida kodanikud meilt ootavad ja komisjon, parlament ja nõukogu peavad mm, seda arvestama ja selle järgi hakatakse meid hindama proua Poskurt. ma tänan. homme me hääletame millegi üle, mis peaks olema iseenesestmõistetav, nimelt institutsioonide eh, koostöö, jah, eh, me tahame paremat õigusloomet, see on loomulik, me tahame sellist neid õigusakte, mida saab ellu rakendada ja mis vähendavad halduskoormust. ja tähtis on tagada, et eh, meie auahned eesmärgid ka täidetud saavad, aga siin tuleb veel väga palju ära teha. Eh, jah, härra Verhofstadt juhtis meie poolt läbirääkimisi, tema tahab rohkem Euroopat, aga paraku ei ole see reaalsusega kooskõlas. ja praegu ei ole ta isegi kohal siin ja see on tõesti häbilugu. läbipaistvuse puudumine kogu protsessi kestel ei ole ka olnud hea ja mis puudutab tulevikku, siis me peame tervitama uut Euroopat ja lehvitama vanale Euroopale. kolleeg Anderson. ma tänan. jah, tegemist on kokkuleppega parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel selle kohta, kuidas eh, menetleda õigusakti tulevikus, selles on plusse ja miinuseid aga parim on see, et komisjoni tulevad ettepanekud saavad edasi liikuda ja ei saa paralüseerida menetlemist. aga küsimus, kas neid mõjude hinnanguid hakkab olema liiga palju, miks nii? see on ju hea, kui analüüsitakse ühe või teise õigusakti mõju. loomulikult on see hea kui tehakse mõjude hinnanguid, aga me peame mõtlema, mis see läheb maksma üksikutele tootjatele, näiteks nendele, kes ohtlikke kemikaale toodavad. jah. ma arvan, et kui on liiga palju mõjude hinnanguid, siis võib see halvata kogu protsessi härra Svjevka. suur tänu, mina tahaksin e, nõustuda nendega, kes ütlesid, et nad ei ole päris rahul e, sellega, kuidas läbirääkimisi peeti, oodati ka rohkem tulemuste poolest. aga paraku näib, et see oli see, mida meil õnnestus saavutada loomulikult me hääletame selle kokkuleppe poolt, sest see on vajalik kokkulepe ning äh, me ei saa äh, ka äh, tõrjuda edasisi läbirääkimisi, läbirääkimisi tuleb edasi vedada, aga kõigepealt tuleb kinni pidada juba kokkulepitust ja seda kõikide institutsioonide poolt siin kojas me igal aastal arutame eh, õiguskomisjoni aruannet, mis käsitleb paremat õigusloomet. Eh, nüüd hea koostöö institutsioonide vahel ei ole eh, piisav, et oleks hea rakendus. tähtis on, et mitte ainult seadus ise ei oleks hea, vaid ka, et selle tulemus oleks positiivne jah, me oleme tõesti nüüd kõvasti vaeva näinud aga paraku mõjude hindamisega me ei ole saavutanud seda, mida me soovisime. ja tähtis on ka mõelda konsultatsioonide protsessile, mis peab olema väga laiapõhjaline. E, e, me peame mõtlema ka, kuidas oleks nendel konsultatsioonides töövõtjad paremini esindatud. me peame nendest asjadest ausalt rääkima. ma tänan, ütleb proua Ford. suurem konkurentsivõime on väga tähtis selleks, et majandus oleks tugevam ja heaolu kasvaks ja töökohti ja majanduskasvu eh, oleks rohkem. meil on vaja vähendada bürokraatiat ja vähendada kulusid, mis ettevõtjatel on ja avalik küll asutustel on, kui nad seaduse elu rakendavad. see uus kokkulepe, eh, mis hõlmab parlamenti, komisjoni ja kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, eesmärgiga parem õigusloome tagada, sellest on kindlasti abi. möödunud kuul Euroopa liidrid lubasid sektoripõhist ja aastapõhist lähenemisviisi eh, ja kulutuste vähenemist ettevõtjatele meie majandused ei saa endale lubada, et need sõnad jäävad tühjadeks lubadusteks. liikmesriigid, nõukogu, parlament, töötagem käsikäes nende lubaduste täitmise nimel. härra Svoboda. Eh, pane... ma tänan. härra asepresident, proua minister, mina räägin siin õiguskomisjoni esimehena ja meie ülesanne on muuhulgas parandada meie õigusloome protsessi. jah, on loomulikult positiivne see, et meil on nüüd uus institutsioonide vaheline kokkulepe, aga Euroopa Parlament on juba varasemal ajal eh, juhtinud tähelepanu teatud aspektidele eh, mida ainult osaliselt see kokkulepe realiseerib. näiteks mõjude hindamine, jah, see on väga tähtis instrument, et õigusloome kvaliteeti hinnata. sellised hindamised peavad ka tagama, et mis tahes uued õigusaktid ei tekitaks kasutajatele suurt halduskoormat ja mõjude hindamise sõltumatus on midagi, mis on meie jaoks prioriteetne, aga see ei ole sajaprotsendiliselt kajastatud. teiseks, uus kokkulepe nõuab edasisi samme, näiteks delegeeritud ja rakendusaktide osas. alles pärast seda on see kokkulepe täielik. ja tähtis on ka, et toimuks seire selle üle, kuidas kokkulepet ellu rakendatakse. jah, ainult sellisel juhul on meil funktsionaalne instrument, mis oma rolli täidab, nii et koos Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoniga meie komisjon jälgib väga tähelepanelikult, kuidas seda kokkulepet ellu viiakse, me hakkame selle kohta koostama algatusraporteid. härra Raadev. председател, уважаеми колеги, мисля, че можехме да постигнем и по-добър резултат с това споразумение aitäh. see tekst, äh, mis praegu meie ees on küll vastuvõetav, kuid see pole piisav, me peaksime võtma vastu lihtsamaid äh, seadusi selleks, et vähendada bürokraatiat äh, nii kodanike kui äriringkondade jaoks. me peaksime vaatama, milline on iga seadusandva aktiga kaasnev kulu ja võtma arvesse äh, kõikide komisjonist äh, ähm, välja tulevate ettepanekute äh, mõju konsultatsioonid, avalikud konsultatsioonid võimaldavad meil enam tähelepanu suunata uue, uute seaduste võimalikule mõjule nii et kindlasti administratiivkoormuse äh, hindamine ja mõjuhinnangud on äh, väga olulised äh, ka näiteks VKE-de seisukohast. loodame, et see kokkulepe tõepoolest aitab kaasa paremale õigusloomele Euroopa Liidus, aitäh. Pozdravljam izvjestiteljeve preporuke jer dijelim njegovu zabrinutost zbog zanemarivanja. kolleeg Tomasic, palun. ma jagan äh, neid äh, muresid, mis on äh, välja toodud ka eelkõnelejate poolt, VKE-d on Euroopa Liidu majanduse selgrooks, kõik seadusandjad peaksid seega arvesse võtma VKE-de huvisid. siin kojas pakume me välja erinevaid äh, ettepanekuid näiteks naite, naiste ja meeste vahelise võrdsuse suurendamiseks, kuid äh, siiani ei pöörata tähelepanu piisavalt VKE-dele, kes ometigi annavad tööd nendele naistele ja meestele ja kes sellega reaalselt seda võrdsust tekitavad. ma leian, et kvaliteet on palju tähtsam kui äh, kvantiteet ja me peaksime püüdma Äh, kasutama nii-öelda õigusloomelist giljotiini, mis kõrvaldaks kõik üleliigsed määrustiks, määrustikud ning tugevdaks siseturgu. nüüd vaba mikrofon, loodan, et peate kinni ühest minutist ja esimese kõnelejana härra Caputo. aitäh institutsioonide vaheline kokkulepe on hea alus läbipaistvuse suurendamiseks õigusloomes ja see on ka kodanike huvides. institutsioonide vaheline mõttevahetus on kindlasti positiivne ja me peame kasutama kõiki enda kasutuses olevat vahendeid, avalikke konsultatsioone sidusrühmadega, mõjuhinnanguid selleks, et Äh, saavutada äh, informeeritud äh, õigus, otsuste lang-, langetamise protsess. meil, me peame enam pöörama tähelepanu juurdepääsule infole, et meil oleks tõeline tasakaal kogu seadusandlikus protsessis kolleeg arvoisa puhemies aitäh proua asepresident euroopa liidu õigusloomet on mõnikord võrreldud jalgrattasõiduga peab kogu aeg väntama sest muidu kukud pikali me oleme päris kenasti vändanud euroopa liidus on äh, kohutaval hulgal äh, seadusandlikke akte ja ka väntajaid on palju, äh, komisjonis on umbes kolmkümmend kolm tuhat töötajat, nii et äh, see raport on päris hea meenutus sellest, milline oli tegelikult Euroopa Liit alguses. seadusi on vaja koostada ainult siis, kui on selle järele vajadus ja ainult selles ulatuses, kui vajalik. see on meile äh, heaks suuniseks, mida aeg-ajalt peaksime meenutama, ükskõik mida siis ka Euroopa Liidust arvatakse. kolleeg Preda. kolm keskset mõistet selle institutsioonide vahelise kokkuleppe kontekstis ühelt poolt me peame vaatama, kas parem, teiselt poolt, kelle huvides, kas me räägime ähm, rahvusvaheliste suurettevõtete huvidest, milleks äh, on seevõrd nii oluline, oluline kriteerium, kas see on olulisem kui näiteks keskkonnakriteerium, kas äh, see tõepoolest aitab meie kodanike elud parema järje peale ka seaduste ettevalmistamine tegelikult äh, siin näeb äh, ette enam äh, otsustusõigust komisjonile seaduste ettevalmistamisel. mulle tundub ka, et see ei peegelda tegelikkust, juurdepääs dokumentidele ja läbipaistvus on endiselt suureks probleemiks, palju otsuseid langetakse endiselt kulisside taga kolleeg Castaldo, aitäh. küsimus, mille esitasime selle debati alguses, et kas klaas on pooltäis või pooltühi, see muidugi sõltub äh, vaataja seisukohast, võib-olla mõlemat, kuid ma pigem nõustun nendega, kes leiavad, et äh, klaas on pooltühi. on küll astutud samme edasi, näiteks äh, Äh, programmide koostamine, mõju hindamine, kuid me peaksime siiski vaatama ka seda, kes hakkab seda komisjoni jaoks äh, läbi viima. ja kui räägime VKE-dest, äh, siis see on teema, mis on väga südamelähedane liikumisele, mida mina esindan. ja meie sooviksime näha vähem bürokraatiat, väiksemat halduskoormust, kuid see võib olla ka nagu Trooja Äh, hobune, mis võtab ära osa sellest kaitsest, äh, mida Aki Communautaire praegu äh, annab ja annab võimu üle suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele. meil on vaja suuremat läbipaistvust kolmepoolsetel läbirääkimistel, me ei taha lihtsalt pärast läbirääkimiste tulemustest informeeritud saada, vaid tahame ka varem informatsiooni saada ja läbipaistvust suuremat härra asepresident, uus institutsioonide vaheline kokkulepe on võrreldav põhiseadusõiguse kursuse esimese aasta kursuse tööga, seal võib äh, rääkida sellistest asjadest äh, nagu parem õigusloome ja nende ja selle ellurakendamine. Need ettepanekud, mis on välja toodud, tegelikult äh, ei peegelda isegi siin parlamendi komisjonide soovi. see ei ole muidugi täppisteadus ja võib kergesti üle minna eksperimentaalteaduseks, kuid äh, eksperimentide jaoks on vaja ju ka katsejäneseid. Juaregui Yo quería sumarme al acuerdo. Äh, kolleeg Oregoi, ma tahaksin meenutada kahte punkti, mis on eriti olulised äh, selle kokkuleppega seonduvalt. esiteks, komisjon peab nüüd vastama ettepanekutele, mis tulevad parlamendist. Äh, kokkulepe näeb ette kolm etappi mille puhul komisjon peab vastama parlamendi algatustele. minu meelest on see väga äh, oluline nüanss. tihtipeale parlamendi ettepanekud lihtsalt äh, jäävad unarusse ja unustusse, nii et seetõttu see vastamise kohustus on väga oluline. teiseks äh, peaks olema suurem juurdepääs infole, dokumentidele, äh, juurdepääs koon-, kohtumistele, koosolekutele. see aitaks kindlasti ka nõukogu ja parlamendi suhete paranemisele kaasa. kolleeg Marjas, palun. aitäh. ma olen tihti komisjoni kritiseerinud bürokraatia pärast äh, ja selle huvide konflikti pärast äh, troika seas näiteks, kuid äh, kui me räägime sellest uuest kokkuleppest, kas äh, me oleme vaadanud seda bürokraatia hulka, mis toob endaga kaasa selle uue kokkuleppe jõustumine, see on ju terve bürokraatlik äh, monster, mida luuakse äh, kui räägime näiteks äh, kohalikest assistentidest, äh, näiteks Thessalonikist rääkides, äh, seal peab sõlmima teatud lepingu, teenuste osutamise lepingu assistentidega ja see tähendab tõelist paindumatust, see tähendab seda, et meile ei osutata enam neid teenis-, teenuseid, mis meil vaja on ja väga raske on äh, saat-, on tööle palgata kohalikke assistente. vanasti oli viis lehekülge, äh, ju-, äh, viiskümmend lehekülge. kolleeg Lopes. aitäh enamik eurooplastest teavad, et Euroopa Liit ei ole demokraatlik institutsioon, kuidas ta saakski olla, kui me räägime institutsioonist, mis soovib kärpemeetmeid, soovib loobuda töö, töötajate õigustest äh, võib-olla oleks olukord teistsugune, kui äh, oleks tegemist teistsuguse Euroopaga, kui äh, kaitaks, kaitseks töötajate õigusi oligarhide vastu, kuid äh, kui me räägime sellistest ettepanekutest, nagu praegu meie ees on, siis parlament ei saa isegi teostada rahva taset. see kokkulepe mm, koondab äh, võimu bürokraatide kätte, keda rahvas ei ole valinud. see on neoliberaalne dominatsioon, domineerimine ja see on vahend, millega meie õigusi ja vabadusi pantvangis. see jääb võtta suur aitäh, nüüd saab äh, sõna volinik Timmermann. suur aitäh, mõne sõnaga kommenteerin seda, mida ma siin kuulsin. ma ei saa aru, kuidas keegi võib öelda, et midagi VKE-de hüvanguks ära teha on neoliberaalne poliitika, ma ei saa sellest aru. kui me saame omalt poolt aidata VKE-sid üle kogu Euroopa Liidu, selleks, et need inimesed, kes juhivad väikeettevõtet, saaksid tõesti oma tööd teha, ettevõtjaid juhtida selle asemel, et tundide ja tundide kaupa haldusküsimustega tegeleda, siis saavad nad palgata ju uusi inimesi. kuidas see neoliberaalne nüüd on? kuida-, kui me võimaldame uute töökohtade loomist ja kui me tahame võimaldada uute kohtade loomist äh, siin Euroopa Liidus, peamegi me just alustama väikeettevõtetest ja see programm, see kokkulepe nüüd annab äh, meile võimaluse keskenduda just VKI-dele. miks? sellepärast, et nemad ei saa iseenda eest nii hästi seista, kui äh, Brüsseli mullis seda teevad hargmaised ettevõtted ja seetõttu ma tõesti usun, et me peaksimegi keskenduma VKI-de abistamisele. teiseks, härra Durand roheliste nimel oli väga elevil siin äh, ma juba kartsin, et ta teeb endale siin liiga, aga ta rääkis sellest, et me vähendame keskkonnastandardeid ja sotsiaalseid standardeid. mina olen korduvalt tema fraktsioonile öelnud, et andke mulle kolm näidet selle kohta, kus meie komisjon on tulnud välja ettepanekutega, mis on toonud endaga kaasa madalamad sotsiaalsed ja keskkonnastandardid. tooge kas üks näide, aga seda ei ole võimalik teha, ei midagi Äh, niisiis, enne kui ta väga elevile nüüd jälle läheb, peaks ta võib-olla rääkima teistega, et saada aru, millest me üldse siin täna räägime. ja lõpetuseks tahaksin väga selgelt välja öelda selle uuesti, et minu jaoks on tegemist selle näol protsessi algusega. see, kuidas me selle kokkuleppe nüüd ellu rakendame, näitab seda, kas me oleme tõesti paremaks seadusloomeks võimelised või mitte. see ei äh, puuduta mitte ainult seda, et meil oleks üle-euroopaliselt vähem õigusakte see kõik puudutab ka seda, kuidas mõistlikult sotsiaalsest et eh, keskkondlikult ja majanduslikult jätkusuutlikult oleks võimalik eh, vähendada bürokraatiat, sest et praegusel hetkel on meil kakskümmend kaheksa erinevat eh, regulatiivset süsteemi. me peame leidma üldse Euroopa, see on ka osa paremast õigusloomest ja seetõttu oleme väga uhked, me saavutasime sellise kokkuleppe. ma ütlen veel kord välja selle, et ma oleksin tahtnud näha rohkemat kui see, mille me saavutasime, kuid sellele vaatamata väljendab see kokkulepe konsensust kolme Euroopa institutsioonide vahel, institutsiooni vahel peegeldab erinevaid poliitilisi nägemusi ja mina usun, et see on äh, hea alus tõeliseks paremaks äh, seadusloomeks, äh, mida saab kontrollida väljaspool olev maailm, sellepärast et me võtame järjest rohkem arvesse väljaspoolseid osapooli ja Refit platvormi abil suudame me ka siin suurema hoo sisse anda selleks, et tulevikus VKE-d ei peaks kannatama liigse koormuse all, aitäh! suur aitäh! Äh, härra asepresident ja nüüd saab sõna äh, proua Hennis Plaschert. suur aitäh, suur aitäh nende hinnangute eest ja mina olen äh, veendunud, et see mõjuhinnang on positiivne, uued mõjuhinnangud võimaldavad institutsioonidel paremini hinnata ka seadusandluse mõjusid ja seda väga varastest faasidest alates oluline on äh, märkida ära ka see, et mõju-uuringud äh, ei peaks äh, piiritlema või määr-, vähendama ka seadusandjaste pädevust. see peaks ainult olema vägagi heaks instrumendiks, mis meid abistab. nii et jah, ma olen teiega, austatud parlamendisaadik, ähm, mõju-uuringute osas nõus sest lõppude lõpuks meie ka seadusandjad ju oleme need, kes otsustavad ja võtavad vastu poliitilisi otsuseid kuid eh, mida paremad eh, mõju-uuringud on, seda paremini informeeritud eh, need mm, otsused olema saavad. härra Piber mainis gold plating ut, praegune tekst on minu arvates selles osas vägagi selge, seal on ära toodud erinevate institutsioonide ja liikmesriikide kohustused, kui me räägime üle-euroopalise seadusandluse ellurakendamisest. oluline on see, et me kõik äh, omaksime väga selget pilti sellest, äh, millised siseriikliku seadusandluse aspektid on Euroopa äh, laadi ja millised jäävad riikide pädevusse ja see on siin kokkuleppes selgelt välja toodud. praeguses sõnastuses äh, võtsime me arvesse ka Euroopa Parlamendi äh, seisukohta ja riiklike parlamentide positsioone, ähm, võttes arvesse rakendusprotsessis just nende rolli. ma tean, et härra Piper ähm, oleks tahtnud äh, gold plating'u küsimuses veelgi rohkemat saavutada, ma mõistan seda, kuid ma tõesti loodan, et ta on nõus ka pooltäis klaasiga, nagu härra asepresident ütles, võib ka see olla vägagi positiivne asi, ehk siis siis pooltäis klaas on positiivne. Äh, nüüd järgmiseks, äh, suurema läbipaistvuse olulisus, äh, sellest on mitmed kolleegid siin rääkinud, ma rõhutasin seda juba ka varem ja rõhutaksin seda ka uuesti. Hollandi eesistumise all äh, alustame me tööd kahe olulise sätte küsimuses siin kokkuleppes, delegeeritud õigusaktide register ja ähm, seadusandlike failide ähm, kogu ja äh, loodetavasti me suudame seda teha selleks, et äh, suurendada Euroopa Liidu läbipaistvust tervikuna. mis puudutab VKE-sid, siis ma usun, et Euroopa Komisjoni asepresident oli vägagi selgesõnaline selles küsimuses. jah, ma olen nõus äh, proua Vicky Fordiga, tal on õigus, me peame oma lubadused täitma ja ma olen veendunud, et me tegutseme ka vastavalt ja enne kui ma lõpetan, lugupeetud president, tahaksin ma kasutada selle võimaluse siin ja tänada pealäbirääkijaid Kiefer Hofstadti, eh, esimest asepresidenti eh, härra Timmermansi ja eh, ministrit Nicolas Schmidti selle tulemuse saavutamise eest ja ma tahaksin tänada ka raportööri proua Hübnerit ja tema kolleege AFCO komisjonis suure tehtud töö eest. suur aitäh ja lugupeetud president, ma ootan tulevikus tihedat koostööd komisjoni ja parlamendiga selle kokkuleppe küsimuses suur aitäh! aitäh teile, proua minister ja annan nüüd sõna proua Hübnerile. ja ma tahaksin nüüd pöörduda nende institutsioonide poole, kes täna siin on ja ma tahaksin tänada nõukogu, keda esindab siin Hollandi eesistuja ja Hollandi minister ja komisjoni, keda esindab härra Timmermans selle eest, et olete pühendanud institutsioonide vahelise kokkuleppe ellurakendamisele parema õigusloome kontekstis. ma olen veendunud, et kui teha tihedat koostööd ellurakendamise valdkonnas, kui tegeleda nutika elu rakendamisega, siis see võimaldab meil edasi liikuda. paljud kolleegid on öelnud ka, et rakendamisega saame me parema õigusloome valdkonnas vägagi palju ära teha ma usun, me võime liikuda isegi kaugemale sellest, mis siin dokumendis on ja parlament on sellele pühendunud. me oleme kuulnud, et komisjon on alustanud läbirääkimistega, aruteludega ellurakendamise osas ja me tahame teha tihedat koostööd parlamendi ja komisjoni vahel. see on meie jaoks heaks uudiseks, meie jaoks Euroopa Parlamendis on aga oluline ka see, et me liiguksime edasi parema õigusloome kontekstis, austades samal ajal kaasseadusandjat ametiasutuste pädevusi. samme on astutud selleks, et parandada vastastikust infovahetust ja äh, suhtlust, see puudutab siis äh, nõukogu ja komis-, äh, vabandust, nõukogu ja parlamenti ja me peame seda edasi arendama. läbipaistev otsuste langetamine aga tähendab seda, et rakendusfaasis tuleb seirega tegeleda ja keegi ütles ka, et meie ülesandeks on see institutsioonide vaheline kokkulepe parema õigusloome vallas ellu rakendada selliselt, et see ühine institutsioonide vaheline püüdlus tooks võimalikult palju kasu. niisiis veel kord suur aitäh kõikidele, kes sellesse olid kaasatud, sellesse protsessi. Äh, ma loodan, et homme äh, me näeme kogu selle protsessi õnnelikku lõppu ja nagu teie, härra asepresident, ütlesite, on tegemist vaid äh, ühise rakendamist puudutava ühistegevuse algusega, aitäh! suur aitäh, proua Hübner, teile! mina äh, mõtlesin, et te ütlete, et tegemist on äh, kauni sõpruse algusega, aga ei. me teame ju seda lauset äh, filmist Casablanca, aga igal juhul on